Tiga. vastutavad ametiasutused Poolast on esitanud mulle taotluse härra Jacek Kurski saadikupuutumatuse äravõtmise kohta. vastavalt artiklile kuus lõikele äh, kaks ähm, kodukorras läks see taotlus edasi õigusasjade komisjoni õiguskomisjon oma kahekümne esimese jaanuari koosolekul äh, äh,